vastuväiteid ei esitata. ja äh, sisemajanduse äh,, siseturukomisjon on äh, samuti esitanud ähm, ühe muudatuse parlamendi poolt vastu võetud teksti kohta ning vastavalt äh, artiklile kakssada kolmkümmend üks lõige neli võetakse see muudatus vastu, kui kakskümmend neli tundi peale seda teadaannet või äh, siis ükski äh, fraktsioon ähm, vähemalt nelikümmend allkirjastajat ei leia. ja see muudatus on ka täiskogu veebilehel ning see pannakse ka protokolli. ning